Eh bien, chers collègues, nous allons maintenant. kallid kolleegid. Euroopa Parlamendi eelarve kahe tuhande kahekümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestus ning sõna saab meie raportöör härra Manka. aitäh, esimees tahtsin teile teada anda, et homme on meil lepitusmenetluse voor ette nähtud ähm, ja väga tähtis oli, et me lepiksime kokku numbrite osas, ähm, kärbete osas, äh, kokkuhoiu osas ja mul on väga hea meel, et me jõudsime kokkuleppele variraportööridega üks asi jääb ikkagi veel lahtiseks ning see sõltub sellest, kuidas meie komisjon otsustab viiekümne ühe ametikoha suhtes, mis praegusel hetkel on Euroopa Parlamendi büroodes erinevates liikmesriikides. tegemist on viiekümne ühe kohaga ja meie komisjon peab otsustama, mis nendest saab siin on erinevaid võimalusi, millest üks on see, et me üritame siin kompromissile jõuda, kuid see tähendab seda, et me peame seda küsimust arutama. näiteks äh, meil võiks olla igas liikmesriigis üks äh, lepinguline töötaja ja me saaksime niimoodi üks koma kaheksa miljonit eurot kokku hoida. pärast meie kohtumist äh, ähm, variraportööridega tegime me nüüd ettepaneku kaheksateist koma üks miljardit eurot kokku hoida. ja siin jäi küsimuse, lahtiseks küsimuseks ikka veel siis lepinguliste töötajate küsimus Euroopa Parlamendi büroodes erinevates liikmesriikides. kui me seda toetame, siis ei oleks meil vaja eelarvele lisa vahendeid leida mitte kolme koma kahe protsendi osas vaid, vaid äh, kolme koma kuuekümne kaheksa protsendi osas. mis puudutab nüüd siin äh, tehtud muudatusettepanekuid, siis äh, siin on olnud neid, kes ütlevad, et nad ei toeta protsendiliselt eelarvevahendite tõstmist, nii nagu seda öeldakse ka raportis. kuid ma tahaksin teile öelda, et meil on vaja rääkida numbritest, mille üle saame meie otsustada, ehk et numbrid on nagunii väiksemad. siis teine asi, siin on tehtud veel äh, paar muudatusettepanekut äh, äh, parlamentaariumi näituste kohta, Experience Europe näituste kohta siin on muudatusettepanekuid, mida saame toetada, teisi, mida ei saa toetada, kus öeldakse, et liikmesriigid peavad neid ise rahastama. üritasime siin kompromissile jõuda ja praegu peame läbirääkimisi liikmesriikidega selle üle, kas kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastal parlamendi juhatuses vastu võetud kokkulepe on ikka veel äh, Äh, jõus või mitte. see puudutas siis parlamendi äh, töö korraldamist pärast kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat. ja nüüd parlamentaariumi näituste ruume liikmesriikides peaks kasutatama nii, et äh, pärast seda, kui leping lõpeb, peaksime me kasutuses olevat hoonet edasi kasutada siin on tehtud väga mitu muudatusettepanekut ja sellepärast mina pöörduksin peasekretäri poole selleks, et teada saada, milline on asjade viimane seis, mida on võimalik saavutada. detsembrikuus ähm, avasime Helsingis parlamentaariumi näituse ja kahe kuu jooksul käis seda näitust vaatamas viiskümmend üks tuhat inimest, see on väga huvitav number. meie ülesandeks ongi ju jõuda inimesteni, me peame kodanikke informeerima sellest, kuidas Euroopa Liit toimib, Euroopa Parlament toimib, selleks, et inimesed läheksid ka valima Euroopa Parlamendi valimistel. veel üks valdkond olid öö, äh, mobiilsed öö, äh, näitused, mida me tahame ka tulevikus sisse viia. parlamendi juhatus toetas rändnäitusi. võib juhtuda nii, et väiksemates liikmesriikides ongi võimalik korraldada ainult rändnäitusi ja et äh, seda tehakse siis äh, kuskil koolis või sõidetakse bussiga ringi ja inimestel on võimalik siis äh, bussis seda näitust äh, vaatamas käia selleks, et jõuda võimalikult paljude inimesteni ja levitada siis informatsiooni liikmesriikides äh, Euroopa Liidu kohta, aga juhatus toetas seda ettepanekut ja just sellepärast ma teeksin ka ettepaneku, et meie komisjon võiks seda ettepanekut toetada. härra esimees, lubasin teiega jagada informatsiooni ka diplomaatiliste esinduste kohta juhatuse liikmed neljateistkümnendal jaanuaril arutasid seda küsimust. ja räägiti sellest, et Euroopa Parlament peaks olema esindatud ka välisesindustes, seda ettepanekut siis toetati aga me peaksime kõigepealt keskenduma piirkondlikele esindustele. ASEAN-i delegatsioon, Euroopa Liidu delegatsioon Aafrika Liidu juures ja ÜRO juures on need, millele me peaksime panustama kõigepealt. ja juhatus toetas seda ettepanekut, nagu öeldud. mis puudutab töötajaid, siis uusi töötajaid vaja ei ole ja Euroopa Parlamendi töötajad ähm, lihtsalt äh, liituvad juba olemasolevate delegatsioonidega ning äh, sellepärast ongi ettepanek alustada delegatsioonidest, mis meil praegusel hetkel on juba olemas just sellepärast juhatus toetas ka just ettepanekut, et parlamentaarne toetustöö keskenduks just parlamentaarsetele kogudele ja seepärast valiti siis ka välja Aafrika Liit, ASEAN ja ÜRO. ning ähm, Euroopa välisteenistus, kui see loodi, siis me teadsime, et ainult komisjonist ja nõukogust äh, võetakse töötajaid üle, mitte ka parlamendist. just sellepärast äh, parlament otsustas, parlamendi juhatus otsustas, et ka parlament peaks olema parlamentaarse diplomaatia puhul esindatud. nii et veel kord, äh, meil ei ole vaja uusi töötajaid, meil ei ole vaja uusi ametikohti, meil ei ole vaja uut kontoriruumi, see kõik on juba olemas, nii et äh, Äh, inimesed saavad lihtsalt minna kohale ja kohe tööga pihta hakata. me teame väga hästi, et Luksemburgis avame uusi hooneid. siin on tehtud väga palju muudatusettepanekuid, mille kohaselt me juba kahe tuhande kahekümnendal aastal peaksime kokku hoidma selle kaudu, et töötajad kolivad ühest hoonest teise selge, et läheb natukene aega säästmiseks ja sellepärast saame säästmisest rääkida alles aastal kaks tuhat kakskümmend üks, aga sellegipoolest äh, töötasime välja kompromissi, mille kohaselt me peasekretärilt nõuame äh, üksikasjaliku informatsiooni edastamist äh, töötajate ümberkolimise kohta ja miks meil ei ole võimalik juba kahe tuhande kahekümnendal aastal kokku hoida Ehm, ja nagu öeldud, seda kompromissi toetavad siis ehm, kõik fraktsioonid. PHS hoone. aasta lõpus tuleb meil otsustada, kas me lammutame selle hoone maha või hakkame seda remontima. ükskõik, milline meie otsus ka poleks on selge, et see hoone tuleb tühjaks teha ning kõik, kes seal praegu töötavad, neile tuleb leida kontoripind kuskil mujal. ning äh, me tegime siis ka taotluse, mille kohaselt ähm, eelarvekomisjon peaks saama üksikasjalikku informatsiooni selle kohta, äh, kes kuhu kolitakse ja palju see maksma läheb ja seda siis enne, kui see küsimus jõuab täiskogule sügisel. see on siis meie kompromissettepanek selleks, et meil oleks konkreetset informatsiooni selle kohta, isegi kui juhatusel on juba teatud info kasutada, aga on tähtis, et ka eelarvekomisjonil oleks hiljemalt sügiseks kogu see info olemas. veel üheks probleemiks on äh, hääletuste selgitused, suulised hääletuste selgitused olen kahelt kolleegilt äh,, variraportööril seda kuulnud, aga ka mõnelt kolleegilt siin, et nad toetaksid hääletuste selgitamiste ärakaotamist. selle üle tasub äh, aru pidada. meil on ka kompromiss selle kohta välja töötatud, me tahame, et äh, koostatakse analüüs, palju hääletuste selgitused siiamaani maksnud on umbes kaheksasada tuhat eurot aastas, näitavad uuringud ja me keskendusime siin just selle peale, kui palju siis läheb maksma tõlge äh, su-, nende selgituste puhul, nii et me nõuame lisainfot selle kohta, siis otsustame, kas tuleb äh, ära kaotada äh, hääletuste selgitused või mitte. sest saadikutel on siin muidugi mitu erinevat võimalust, on võimalik kirjalikult oma äh, Äh, antud häält selgitada või kasutada teisi kommunikatsioonivahendeid. ja ma arvan, et suulised hääletuste selgitused ei ole öö, äh, tähtsad, aga me peame siis otsustama, siis pensionifond. ka meie komisjonis arutati seda küsimust. me töötasime välja kompromissettepaneku ning me tahaksime tähelepanu juhtida sellele, et meil on siin äh, äh, ametnike äh, eeskirjad ja me tahame nüüd kompromissis jääda personali eeskirjade juurde ning pensionifond ning äh, pensionifondi töö peaks äh, käima siis vastavalt kahe tuhande üheksandal aastal vastu võetud äh, saadiku töö eeskirjadele ning samamoodi tuleb säilitada ka saadikute õigused, seda ütlevad nimelt ka saadikutele mõeldud eeskirjad ja me pöördume nüüd peasekretäri poole, et võimalikult kiiresti tuleksid konkreetsed ettepanekud tuleviku kohta ning peale selle me nõuame äh, et äh, äh, kontrollikojal oleks ka tulevikus, äh, et kontrollikoda uuriks võimalust, kuidas säilitada pensionifond ka tulevikuks ja seda rahastada. meie keskendusime sellele ja fraktsioonid toetavad sellist lähenemist. nüüd edasi kiusamise vastane võitlus siin on äh, kaks erinevat rubriiki. kõigepealt äh, see puudutab siis äh, meditsiinitehnitust, meil on siin vaja lepitajat ja psühholoogi. sada kuuskümmend tuhat on selle jaoks vaja, on samamoodi läbi viia teatud uuringuid ja analüüse ning selleks on vaja ka vahendeid ja selle kohta on meil kompromissettepanek välja töötatud. meie oma raportis nõuame, et peasekretär äh, keskenduks institutsioonide vahelisele koostööle, sest selle kaudu oleks võimalik tulevikus palju kokku hoida. kui me suudame kokku hoida, siis selle kaudu saame motiveerida ka töötajaid ning me tahame, et peasekretär hoolitseks hea töökliima eest. kui keegi parlamendis näeb võimalusi erinevates valdkondades kokkuhoiuks, siis võiks kokkuhoitud summasid äh, suunata näiteks äh, hoonete remontimiseks, aga teatud kokkuhoitud vahendeid võiks ka siis äh, investeerida projektidesse, ähm, mida siis viivad läbi need inimesed, kes on kokkuhoiuvõimalusi leidnud, selleks et siis inimesi motiveerida ka teada andma kokkuhoiuvõimalustest see oleks minu poolt kõik, härra esimees, mul on väga hea meel juba ära kuulata teie arvamused, aitäh. suur tänu, lugupeetud raportöör. ja nüüd annan sõna variraportööridele. härra Lüübi andis oma sõnum edasi härra Fernandesele võib-olla, ei andnud, sellisel juhul saab sõna härra Kölmel aitäh, esimees, kõigepealt suur tänu raportöörile selle äh, põhjaliku ülevaate eest ja aitäh tehtud töö eest. ma arvan, et ta selgitas päris paljusid erinevaid valdkondi täiesti korrektselt ja kui me ausad enda vastu oleme, siis peame tunnistama, et Euroopa Parlamendi eelarve on selline, kus on nii-öelda sundmehhanismid, mida ei ole võimalik äh, Äh, muuta või kui, siis ainult natukene vähe, ainult natukene selleks, et äh, tagada parlamendi toimimine. on siiski teatud kohti, kus saab kokku hoida ma tuleksin uuesti siiski ka küberjulgeoleku valdkonna juurde ja ka selle kohta, et nii saadikutel kui ka äh, Äh, nende töötajatel ja ka parlamendi töötajatel on vaja kaasaegset tehnikat ning turvalist tehnikat. see on ülitähtis. kujutage ette, mis juhtuks, kui äh, siin äh, andmed lekiksid, kahju oleks väga suur ja just sellepärast me ei tohi nendes valdkondades kokku hoida, otse vastupidi, peame sellesse valdkonda just investeerima. aga problemaatiline minu arvates igasuguste välispunktide sisseviimine. kallid kolleegid, ma arvan, et me tegelikult suures enamuses olime nõus eelmisel hääletusel sellega, et meil peaks olema parlamendil üks töökoht ja seepärast on ju täiesti ebaloogiline, kui me ütleme, et me peaksime siiski äh, hoolitsema sellest, et igas liikmesriigis oleks mingi büroo, mis esindaks parlamenti. see ei saa olla parlamendi ülesanne. selleks on meil olemas parteid põhimõtteliselt iga ke-, saadik, kes on siia valitud, on oma koduriigis mõne par-, partei liige ja nendel parteidel on ülesanne inimesi informeerida. me saame internetis väga palju infot äh, levitada ja me teeme seda juba praegu. jah, võrreldes teiste kulutustega need summad ei ole küll suured, aga ma leian, et on täiesti vastutustundetu see, et me hakkame lihtsalt esindusi avama põhimõtteliselt igas liikmesriigis, kui me selle protsessiga pihta hakkame. seda vaadatakse kindlasti kui raha raiskamist oleks täiesti vale sõnum äh, kodanikele, nii et ma kutsun üles seda kohe kindlasti mitte tegema. Merci, monsieur Colmel. suur tänu, härra Kölmel ja sõna saab nüüd Gerard Depre. Uh, oui, monsieur president. suur tänu härra esimees. mina tegelikult ei ole valeraportöör. olen ainult koordinaator. aga võin kinnitada, et meie variraportööri Anneli Jäätenkäbi ning härra Man-, Manka ning teiste vaheline koostöö toimus suurepärases õhkkonnas. juhuks, juhiksin teie tähelepanu sellele, et see, mida mulle edasi öeldi, ning millest härra Manka rääkis, on tõsi, me oleme nõus ahistamise kompromissi küsimuses, kaheksas kompromiss ja avalduste ning sisulise töö vallas kokku saavutatus, saavutatu on äärmiselt tasakaalustatud ning me mõtleme praegu hääletusselgituste süsteemi muutmise üle ning suurtes küsimustes oleme me üsnagi päri raportööri lähenemisviisiga. isiklikult siiski peaksin ütlema omalt poolt, et mul on mõningaid küsimusi veel, olen nõus härra Kölmeliga, kui asi puudutab Euroopa Kogemuste Keskuste arvukust. ehkki teksti on muudetud, ma arvan, et härra Kölmel juba äh, rääkis sellest ja rääkis mõistlikult, nii et see valmistab mulle muret. tegemist on institutsioonilise probleemiga minu meelest. kui meil on juhatuse otsus, juhatuse otsus mis pärineb kuueteistkümnendast aprillist kaks tuhat kaheksateist ning juhatuse otsuse kohaselt meil on nõndanimetatud Europe Experience Centers ähm, ehk Euroopa Kogemuste Keskused järk-järgult kõikides liikmesriikides, siis äh, milline on äh, eelarvekomisjoni roll selles protsessis? mis on meie roll? kui juhatus otsustab asjade üle ära koos eelarvekomisjoni, eelarve ja tagajärgedega, või siis öö, äh, otsustatakse selle üle ära ning eelarvekomisjonil on teatav roll ka. mina suhtun teatava eelarvamusega sellesse, et äh, luuakse terve rida selliseid keskusi, kuulasin härra, härra Manka selgitused äh, ja uusi kohti, uusi ruume küll ei hangita ja uusi inimesi tööle ei võeta, aga, aga, aga siiski parlamendi delegaadid jõuavad kõikidesse maailma maadesse või? ma ei saa, ma ei saa päris täpselt aru, mis on selle strateegiline väärtus. mis strateegia see selline on? ja kellelgi ei ole õnnestunud siiamaani mulle rahuldavalt seda asja selgitada. kas te saite aru, mis on Euroopa Liidu välispoliitika? olete sellest aru saanud, ütleb härra esimees, noh, ärge nüüd nii ka karmiks ka minge. jah, jah, ühesõnaga, ütleb esimees, paistab, et meil ei ole tõesti pädevust ja teeme näo, et Euroopa võtab endale selle riski, et tahame näidata, kui suutmatud me oleme. jah, ütleb härra Gerard Debré, me räägime ju täna siiski Euroopa Parlamendi eelarvest ja mina räägiksin ka Euroopa Parlamendi eelarvest ikkagi ma tõesti ei mõista seda strateegiat. kui komisjon teeb omalt poolt sedasama, nõukogu teeb omalt poolt ka sedasama ja kahekümne kaheksalt liikmesriigilt satume peaaegu kogu maailma stsenaariumi juurde kohe üleöö siis ma tahaks ikkagi mõista seda strateegiat, ma tahaks mõista, mis selle taga on. aga ma ei mõista seda praegu ja ma ei leia, et see lähenemisviis oleks nutikas. ma tean, et see on juhatuse otsus ja ma tahaksin teada, mida me võime teha, kui juhatus on sellise otsuse langetanud ja meie samas oleme siin eelarvekomisjonis. kas meie peame lihtsalt äh, andma siis ajalikud eelarvevahendid omalt poolt või kuidas? siis äh, eelarve assigneeringute vähendamine, olen kuulnud sellest, härra Manga täpselt ei rääkinud, võib-olla ma ei kuulnud täpselt, ei olnud tähelepanelikult piisavalt, aga ma ei kuulnud, et oleks eelarvevahendeid suurendatud ja kuulsin, et kaks koma N on maksimaalne eelarve suurenemise määr, jah. härra Mankal oli tõesti siin natukene raskusi ma ei äh, näe teisi variraportööre siin saalis. seetõttu annan sõna neile, kes sõna soovisid ja Eder Kardia Sabal saab sõna. Sí, muchas gracias, presidente. Estoy segura de que el señor Manga tiene competencias de so-. suur tänu, esi-, esimees. usun, et härra Mangal on piisavalt pädevust, et tulla toime kõikide detailidega, ta on piisavalt tuttav parlamendi eelarvega. ta on vägagi teadlik sellest, kuidas eelarvet koostada. palun siin sõna sellepärast kõige, kõigepealt sellepärast, et ma räägin peale seda debatti, see debatt on toimunud meie mandaadi terve aja jooksul. tihti oleme silmitsi otsusega, otsustega, mille büroo on juba teinud, kas see meile meeldib või ei ja me lihtsalt peame sellele eraldama vajaliku eelarve, sest meil ei ole mingit otsustusõigust. siin tekib selline legitiimsuse konflikt, pädevuse konflikt. selle vahel, mida ütleb büroo ja mida ütleb see komisjon. seetõttu palusin, palusin sõna, kuna mul on kommentaar ja mõned küsimused. viiekümne ühe kommunikatsiooni kohta. esimene kommentaar on see, et me räägime siin kommunikatsioonist parlamendi sisekommunikatsioonist. sisekommunikatsioon pole parlamendis aga toimunud, sest kui me rääkisime sellest viiekümne ühest äh, positsioonist ja kui otsus tehti, öeldi meile, et tehakse eripingutus valimiste jaoks, aga peale põhjalikku uurimist siis me saime aru, et see ei ole algne mõte olnud. ja esialgne mõte oli see, mis toimus palju äh, mõistlikumana parlamendi teatises. parlament on palju pingutanud selleks, et jõuda otse ja vahetumalt kodanikeni. on selge olnud, et see on vajalik, aga seda oleks pidanud ka nii ütlema. mõte on selles, et kiiresti parandada kommunikatsiooni valimiste jaoks eesmärgiga säilitada seda tugevamat kommunikatsiooni, ehk meil oleks parem sisekommunikatsioon, selleks et mõista paremini eesmärke, mõista seda algusest peale. nii et ma ei lähegi viiekümne ühe lepingulise töötaja äh, lepingute juurde, et lähe- äh,, et nad oleksid rohkem näed-, nähtaval meedias äh,, üritustel see ei, ei pane mind muretsema, mis mind muretsema paneb, on see, kuidas nad seda väljendavad, mitte selle sisu. minu küsimus, kuna see on seotud ka üleviimisega, mis me näeme siin hääletuste puhul ja Pereiras, ütleb kõneleja, ma loodan, et siin on ka parlamendi öö, äh, üksustest keegi siin, kes suudab mulle vastata kaks tuhat üheksateist ülekannete suhtes, üleviimiste suhtes. meil paluti rohkem kui üks koma kolme miljonit ülejäänud kuude peal. ma ei tea, kas siin on midagi puudu, ma ei tea, miks seda on vaja alles jäänud kujude jaoks. kaks tuhat kakskümmend on ettepanek säilitada need viiskümmend üks lepingulist töötajat. digikommunikatsioon tahab seda tugevdada. see tähendab, et kohalikud administratsioonid vähendavad oma töötajate arvu viiekümne ühe inimese võrra, see tähendab, et nende lepingud on odavamad kui nende töötajate omad, nii et ma ei saa aru, kuidas me seda, seda kompenseerida saame. ma ei tea, kas selles operatsioonis on mingisuguseid muutujaid, mis on kõrvale jäänud, aga ma tahaksin ikkagi aru saada, ma paluksin, et te selgitaksite seda minu jaoks, sest mina arvan, et see tsentraliseerimine on üleviimise jaoks oluline ning läbirääkimised toimuvad kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve üle. kas on veel küsimusi? paistab, et ei ole. siis paluksin komisjoni esindajal vastata. proua Rüpp kommunikatsiooni peadirektoraadist. Um, suur aitäh, esimees, ma tahan vabandada meie peadirektori pärast, kes on täna Kopenhaagenis missioonil. nii et büroo võttis vastu otsuse millega tugevdatakse meie ameteid kaheteistkümnenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembris, ehk siis meie esindused saavad suurema mandaadi. see mandaat nägi ette ka oluliselt suuremaid kontakte huvirühmade kodanikega, meediaga suhtlemist nii riikliku kui regionaalse meediaga, seetõttu on nii, et valimisi arvestades, arvesta-, palusime siit komisjonilt kaks tuhat kaheksateist veebruarist ülekannet selleks, et hakata värbama neid öö, äh, öö, äh, lepingulisi töötajaid, et nad tööle saaksid. me oleme need inimesed värvanud ja nüüd oleme teinud nende töö esimese hindamise. näeme tõepoolest, et kommunikatsiooni peadirektoraadi öö, äh, tulemuslikkus see, kuidas inimesteni on jõutud, on oluliselt paranenud kõikidel platvormil on ähm, kohalolek kolmekümne ühe protsendi võrra parem, kui me võrdleme aastaid kaks tuhat kaheksateist ja kaks tuhat seitseteist. see on väga hea põhjus, miks see olemasolev võrgustik säilitada. Te võib-olla kohtusite töötajatega Madridis, äh, kes toetavad meie bürood seal, meie eesmärgiks on hoida need pressiametnikud ja kogukonna esindajad äh, alles, sest me näeme, et et nende tööl on otsene mõju sellele, kui paljude inimesteni me jõuame. ehk see ülekanne, mida me praegu palume, eh, võimaldab meil need inimesed eh, tööl hoida eh, kuni äh, alles jäänud ametiaja lõpuni, sest nende leping on kuni tänase õhtuni, sest meil ei olnud vali äh, võimalusi neid hoida kuni ähm, valimisteni esimese, kolmekümne esimese juulini kaks tuhat üheksateist. meil on vaja nüüd raha selleks, et jõuda äh, teha see äh, ülekanne kuni tuhande kahekümnenda aasta eelarveni. otsest rahalist ekvivalenti ei ole ähm, põhikohaga töötajate sellist võrdlust põhikohaga töötajatega ei ole tehtud. AST ähm, töötajate võrdne hulk on siin aluseks võetud, me näeme, et büroodes äh, töö muutub, meil on vaja väga spetsialiseeritud pressitöötajaid, pressiametnikke, selleks, et inimesteni jõuda. võib-olla suudame mingeid ähm, kokkuhoidmisi saavutada AST töötajate puhul seetõttu oleme kokku leppinud, et töötajad äh, paigutatakse büroos ümber. ühest küljest tahame säilitada need ähm, tugiisikud, kes meil on väga äh, lepinguga tööle võetud, need on väga äh, tugevad spetsialistid ja teisest küljest äh, töötame ASD äh, töötajate hulga vähendamisega, sest me näeme, et büroodes meie arvates toimub teatud muutus, aitäh. Merci, monsieur Depree, je crois, voulait härra Depree soovis sõna, kui ma ei eksi. jah, tõesti, üks küsimus, härra esimees. ma ei tea, kas ma sain asjadest hästi aru. ja proua peadirektor võiks parandada mind või peadirektor, viiskümmend inimest ja, ja nende töö tõhusus, nende produktiivsus on kahekümne protsendi võrra kasvanud. mida see produktiivsus tähendab, mida see output tähendab, kas see tähendab äh, ajaleheartikleid, telesaateid äh, või mida? viiskümmend üks inimest, täiendavat inimest ja aasta kaks tuhat kaheksateist on Brexiti osas äh, raskem aasta ja seetõttu üha rohkem on neid artikleid, kus räägitakse äh, Euroopa Liidust ähm, ja ka Itaalia valimised ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. kas äh, ja Poola probleem äh, ja nii edasi. millist output'i nii-öelda, millist väljundit me hindame, kas positiivsed Euroopa Liidu artiklid või lihtsalt saadete või artiklite arvu kasvu mul on teisi küsimusi ka, ütleb esimees. institutsioonide jaoks ei ole kerge teha kommunikatsioonitegevust, meil on Euroopa maja, mille ülesandeks on suurendada kodanike teadmisi sellest, mida on saavutanud Euroopa. ja minu valimisringkonnas ja minu ringkonnas Prantsusmaal, valimisringkonnas Prantsusmaal on korraldatud kohtumine selleks, et tähistada äh, meie ringkonna kahekümnendat aastapäeva, aga parlamendi, Euroopa Parlamendi liikme kohalolekut ei tohtinud mainida, sellepärast et see oleks võinud institutsioonide sõltumatust kuidagi ohustada ja härra Kölmel viitas siin äh, sanktsioonidele ning äh, institutsioonide teavitustööle, kommunikatsioonitööle. Äh, millised on dok-, doktriinid selles valdkonnas, milliseid suuniseid antakse toetuste saajatele, nagu näiteks Euroopa Maja, kui asi puudutab avalikke üritusi, mida nad korraldavad? suur tänu. võib-olla võiksime kõigepealt esimese küsimuse juurde tulla. ma tahaksin anda härra Debrele hinnangu, mis me koostasime kahe tuhande kaheteist, kaheksateistkümnenda aasta detsembris, kus me vaatasime seda output'i ehk seminarid, mida äh, korraldasid meie kolleegid, äh, ajakirjanikele seminarid, pressikonverentsid, briifingud, outreach, siin me vaatasime kogu Äh, meediapoolset kajatust äh, kõikidel platvormidel. artiklid, ähm, televisioon, see tähendab sotsiaalmeediat. siia käib tegelikult kõik ja me ei hinda loomulikult seda, kas see on positiivne või negatiivne. praegusel hetkel me vaatame ainult seda, kui palju on üldse meediasse jõutud. mis puudutab Euroopa Maja siis ma pean ütlema, et mul ei ole informatsiooni selle kohta, ma ei saa seda informatsiooni siin, äh, sellele küsimusele siin vastata. mind ei ole informatsiooni, mis, äh, mis nad saavad, see peab olema ilmselt komisjonipoolne subsiidium. igatahes äh, kommunikatsiooni pealt direktoraadi poolset toetust nad ei saa, järelikult sellele küsimusele ma ka vastata ei saa. Très bien. La parole est maintenant à monsieur suurepärane, härra Pass. finantsasjade peadirektoraadist, palun. suur tänu. Teil oli mõni küsimus meile või? Te Ja kuulsite juba meie liikmete sõnavõttu, kas teil ei ole mõningaid täpsustusi, et natukene asju selgitada eelarvekomisjonile ja Euroopa Parlamendile. Eh bien, nous allons en rester là, en saluant le travail. kui nii, siis nii, siis jätame töö härra Mankale, töö ei ole just kergete kirjast, killast. võib-olla härra Manka võiksite vastata nendele küsimustele, mille kolleegid esitasid aitäh! esimees, teen hästi lühidalt. tahan teid isiklikult tänada teie panuse ja abi eest et te tulite kohale variraportööride kohtumistele. see, et te olete kohal, sellest on väga palju kasu, nii et aitäh. ja nüüd hakkan vastama küsimustele tagantpoolt ettepoole me rääkisime siin viiekümne ühest äh, lepingulisest töötajast. meie kärpeid see ei puuduta. me räägime arvatavasti sellest hiljem, siis kui meie komisjon on selle küsimuse otsustanud. on aga teisi asju, millest ei räägitud. teatud parlamendibürood erinevates liikmesriikides on osa Euroopa Parlamendist, teisel, teistes aga osa selle riigi ametivõimudest. Nendes liikmesriikides, kus parlamendibürood on Euroopa Parlamendi äh, hallata, seal meil on teatud reeglid, me tihti lähtume ka riigi elanike arvust ja me ei vaata seda, kas me omame seda hoonet, kus on parlamendibüroo või mitte kui need viiskümmend, kui me toetame viiekümne ühe lepingulise töötaja äh, ka lepingute sõlmimist, siis me peaksime sellega lihtsalt arvestama ka tulevikus. härra Kölmer ja härra Depree mainisid siin ka erinevaid valdkondi. üks on need näitused, parlamentaariumi näitused ja need ruumid ja teiselt poolt diplomaatilised. Äh, et esindused. Bernd Kölmer rääkis diplomaatilistest esindustest ja ma tahtsin öelda järgmist. see ei lähe meile sentigi maksma, tegemist on inimestega, kes juba töötavad Euroopa Parlamendis, meil on lihtsalt vaja uusi kontoriruume, sest me kolime ümber, aga parlamendi omanduses olevatesse hoonetesse. juhatus toetas seda ja peale selle me otsustasime lähetada siis ka teatud arvu töötajaid selleks, et nad toetaksid, toetaksid siis kohapeal parlamentaarset tööd selleks, et erinevaid institutsioone omavahel ühendada. me soovime teiste institutsioonidega jagatavaid rahasid äh, äh, kasutada võimalikult äh, tõhusalt, saavutada mastaabisäästu ja just sellepärast me räägimegi siin praegu parlamendi juba olemasolevatest töötajatest ja koostööst. meil ei ole vaja kedagi juurde tööle võtta ja meil ei ole vaja uut kontoripinda. see on väga tähtis. ja mis puudutab numbreid, olen nõus härra Depreega. eelarve ei tohiks äh, tõusta rohkem kui kaks koma kaheksa protsenti. meie Eh, prognoosid on praegu kaks koma kuuskümmend kaheksa protsenti ja ma arvan, et meil õnnestub ka selle numbri juurde jääda. Eh tõesti paljulubav. alustasime seda ametiaega sellega, et mõtlesime, et milline on ähm, mõtiskleda ka selle üle, et milline on juhatuse ja eelarvekomisjoni äh, roll ja millised on selle piirid. ja nüüd lõpeb ametiaeg, küsimusele vastust pole leitud ja võib-olla sõltuvalt e, juhatuse otsusest võib-olla luuakse eelarvekomisjon ka juhatuse raamesse ja meie komisjon loobub sellest ülesandest, sellepärast et ähm, juhatus on ju otsustanud ja mõned meie seast on valmis ähm, juhatuse haamrit vibutama fraktsiooni nimel. sellest ähm, ülesannete ebaselgusest me välja ei saa, ei saa sellest äh, mööda, ei saa sellest üle. suur tänu, härra Manka, suur tänu ka äh, kõigile arvamuse avaldajatele me võime luua infobüroo, bürood, esindused kõikidesse liikmesriikidesse, aga sellistes küsimustes on vaja täpsust. kallid kolleegid, läheme nüüd edasi päevakorraga. Jose Manuel Fernandese raport koos äh, raportööriga Roberto Guantieriga Invest EU programmi loomine suur tänu, lugupeetud esimees. meil on juba toimunud kolm kolmepoolset läbirääkimiste vooru InvestEU teemal. oleme päris palju aega kulutanud nõukoguga, oleme oodanud nende järele, et nad saaksid oma mandaadi paika ja nõukogus toimuvad veel arutelud isegi selle üle, kus peaks olema sekretäriaat oluline kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimub täna õhtul ning viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor on plaanis kolmapäeval. Euroopa Parlamendi eesmärgiks on viia lõpule läbirääkimised selle ametiaja jooksul. meil oli ka mitmeaastase finantsraamistiku osas sama eesmärk ja omalt poolt oleme endiselt valmis seda eesmärki saavutama, oleme teiste käsutuses, aga selge on see, et kui Euroopa Parlamendi positsioon ja meie mandaat äh, ei leia austust teiste poolt, siis jääb kokkulepe saavutamata. nõukogu poolt ootame tahet asjadega ühele poole jõuda mis puudutab juhtimistasandit, siis juhtimise küsimus on kõige keerulisem. meie eesmärgiks kolmekümne kaheksa miljardi euro asemel oleme teinud ettepaneku neljakümne koma kaheksa miljardi euro kohta. tahame sama tagatist neljateistkümnele finantsvahendile, mis on nüüd koondatud üheks rahastamisvahendiks ning selles küsimustes kõik sõltub mitmeaastase finantsraamistiku aruteludest. aga partnerluslepete küsimus Euro-, Euroopa Investeerimispangaga on veel küsimus, mille puhul tuleb veel jõuda kokkuleppele, me ei tahaks siin seda, et äh, tekiksid huvide konfliktid ja meie peamiseks eesmärgiks ongi selliste konfliktide vältimine. eks siis näis, kuidas kolme, kolmas kolmepoolsete läbirääkimiste voor läheb ja loodame, et me jõuame kokkuleppele nii, nagu me seda soovisime, aga mida, milleski pole kokku lepitud, kuni kõiges pole kokku lepitud välja arvatud see tagatise küsimus, milles on kokku lepitud juba korduvalt. igal juhul on tegemist ainult ajutise kokkuleppega, sellepärast et kuna me ei ole kokku leppinud kõikide programmide küsimuses ega mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses, siis ei saa olla lõpliku lahendusega tegemist, eks ole. jah, tõsi. aga siiski, kui me jõuame kokkuleppele, jõuame edasi, siis ähm, jah, me mõistame, mõistame, mõistame, ütleb esimees. variraportöörid proua Kardiase valvel Bernd Kölmel. härra Kölmel, palun. ka teie ei soovi sõna? Nils Torvalds n'est pas ici. Nils Torvaldsit ei ole üldse kohal. härra Sole, teie? ei mm.? proua Mirjadat ei näe siin saalis, kas on keegi veel, kes soovib sõna? keegi ei soovi sõna? no tore! siis äh, soovime edu Jose Manuelile tänaõhtuseks kolmepoolsete läbirääkimiste koosolekuks. ma ei saa teile tutvustada oma raportit, mis käsitles äh, nõukogu määrust äh, seoses meetmete, meetmetega Ühendkuningriigis, Kuningriigi Liidust lahkumise kontekstis, seda teeme kunagi hiljem, peame hääletuse edasi lükkama. nii et mul ei ole selle kohta teile midagi öelda, selle teema kohta tõesti mitte, võib-olla komisjonil on mingisuguseid uudiseid? ei, ei ole. aga võib-olla tahab keegi prognoose teha? või äh, eelarveprognoose? kaugemaid kui esimene juuli. kui Euroopa, loodame, et Euroopa Liit püsib jalul. nüüd oleme siis igal juhul jõudnud hääletuseni. kutsun teid üles libistama oma hääletuskaardid elektroonilistesse hääletusvidinatesse ning kontrollime, kas seadmed töötavad. tore hääletus algas. com votera à main levée. Bon, écoutez, je considère que le scrutin est clos. loeme siis selle hääletuse lõppenuks ja sõna saab Daniele Viotti, meie üldraportöör, kes tutvustab meile nelja ümberpaigutamise taotlust, mis puudutavad kahe tuhande üheksateistkümnenda eelarve kolmandat jagu. palun, üldraportöör, teil on sõna. aitäh, nagu öeldud, meil on neli taotlust komisjoni poolt. kahe taotluse puhul pean ütlema, et ma olen natukene hämmingus ja ma tahaksin komisjonile teatud küsimusi esitada minu ettepanek on, et vaatan need äh, palved punkt punktilt läbi. esimene, üks, üks üheksateist, siin ei ole väga suuri pro probleeme, eriti mis see puudutab siis jätku äh,, jätkusuutlikke kalastuskokkuleppeid kahe äh, tuhande üheksateistkümnendast aastast Marokoga äh, see on kaks tuhat kaheksateist tehtud otsustus, kolmkümmend seitse miljonit üle vii-, üle kanda. see nõuab parlamendi heakskiitu äh, veebruaris kaks tuhat üheksateist, nagu ma ütlesin. sellega mul ei ole probleemi. number viis, kaks tuhat üheksateist. see on meede, millega viiakse viis miljonit üle peamiselt eraldised partnerluskokkulepetele arengufondis, aga see on osa sellest kokkuleppest, mis on tehtud Lõuna-Aafrika ja Euroopa Liidu vahel, see puudutab veinide ja teatud teistes Lõuna-Aafrika alkoholide distributsiooni ja müügi suhtes vastavalt Euroopa Liidu geograafilise päritolu reeglite täitmisele. see on küsimus, mis tõstatab mulle, minu jaoks küsimusi. rääkisin sellest Tebedega ja minu arvates ei saa välistada seda, et veini eh, tegemise sektori toetamine, see käib teiste kokkulepete alla. kaks tuhat kaheksateist eh, programm ütleb, et see sektor ei käi mitmeaastase programmi alla, kaks tuhat kaheksateist mitmeaastane plaan keskendub eh, maa töötlemise tingimustele ja paluksin komisjonilt küsida, kuidas õigustab ta seda nii suure summa, viisteist miljonit eurot, millest viis miljonit eurot läheb sellele üleviitmisele antakse riigile, kes on suhteliselt rikas ja teha seda toetusmehhanismide kaudu? see on üks küsimus ja tulen teiste küsimustega hiljem tagasi, kui lubate. komisjon, tahate vastata härra Piotile um,? esimees, minu arusaamine on selline viieteist miljonilise toetuse kokkulepe oli osa Lõuna-Aafrika ja Euroopa Liidu kaubandus- ja koostöölepingust, nii et see raportööri küsimus tabab mind mõnevõrra ootamatult. mul ei ole täiendavat informatsiooni raportöörile praegu anda. kui ta tahaks täiendavat infot saada selle kohta, pean ma äh, kirjalikult talle vastama lähipäevadel. ja sellisel puhul tuleb see hääletus võib-olla edasi lükata, sest äh, jah. lükkame edasi, härra Vaeti, jah. lükkame siis edasi. ja seitse. number seitse puudutab ühe koma nelja miljardi euro üleviimist makseeralditena, eraldistena täiendavate kulutuste katmiseks raportöör ütleb minu parandus, üks koma neli miljonit, mitte miljardit. selleks, et äh, katta täiendavad kulud, kakssada täiendavat äh, sta-, ähm, stažööri kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend komisjoni Black Booki programmis. kui see ülekanne kinnitatakse, siis mõte on suurendada äh, internide hulka sessiooni kohta, ma ei tea, miks seda meedet arvesse ei võetud komisjoni poolt esimeses eelarve ettepanekus või esimeses äh, eelarve paranduses. see on küsimus komisjonile. teiseks, nii palju kui mina aru saan, me võime kas kuulata komisjoni vastused ära või me võime selle üle täna hääletada. kas komisjonil on sellele küsimusele vastus? jah härra Vioti selle küsimuse eest, ma arvan, et siinkohal, siin on peamiselt ajastuse küsimus, ma arvan, et volinik Navratšitsi ja Oettingeri vaheline kokkulepe suurendada seda progresseeruvalt ähm, äh, äh, stažeerijate hul hulka see tuli hiljem, seetõttu algses ettepanekus seda ei ole. loomulikult järgmised tranšeed äh, suurendamiseks aastal kaks tuhat kakskümmend tulevad äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveprojekti kohe sisse, aitäh. härra Oettinger on äh, vastusega viivitanud, kui me asjadest õigesti aru saime, eks ole? Monsieur Viotti, vous êtes satisfait? härra Vjeti, olete rahul? Andasi, president ma olen väga rahul teie küsimusega, härra esimees, aitäh. Va bene. Pas problème. Se remettre les votes. Sur le 7, il n'y a pas de problème. seitsmega siis probleeme ei ole, eks ole. aga ümberpaigutamisega number kaheksa. kaheksanda puhul mul on komisjonile mõned küsimused. hakatuseks kolmsada seitsekümmend tuhat eurot, peamiselt eraldised selleks, et finantseerida meetmeid asüüli puhul ja seitsekümmend miljonit äh, eri, erakorraline abi Itaaliale ja Hispaaniale nelikümmend kolm tuhat eurot, mis puudutab andmefondi. Äh, see on Euroopa Liidu äh, fond Aafrika tuleviku jaoks peamiselt Marokos. küsimuste suhtes, kas teil on küsimus komisjonile äh, selle suhtes, milline see olukord seal on? nii et mul on kolm küsimuste plokki, kui see on komisjonile vastuvõetav nii et kolm küsimuste komplekti. kõigepealt, kuidas komisjon jagas täpselt see kolmsada nelikümmend tuhat Itaalia, Hispaania vahel ja jagas täiendavat finantseerimist. millised on proportsioonid riiklike programmide vahel selleks, et toetusi maksta ja kuidas tõi komisjon välja millised on vajadused ja kuidas täpselt äh, finantseerimine peaks toimuma, aitäh! küsime komisjonilt ja sõna saab proua Beatek Minder siseasjade peadirektoraadist direktor, palun. aitäh võimaluse eest seda äh, selgitada, see on väga asjakohane küsimus, see äh, ülekandmise äh, küsimus. tõepoolest, meil on üsna täpne finantsplaan asjaomaste riikide kohta, mis on, nagu te teate, riigid, keda mõjutab migratsioon väga suures ulatuses, nad on Euroopa piiride eesliinil, Euroopa Liidu eesliinil tänu sellele, milline on nende graafiline asetus. Kreeka puhul on meil finantsplaan, mille arutasime läbi Kreeka võimudega arutame seda igakuistel äh, koosolekutel, seal käib siseasjade peadirektoraadi esindaja igakuiselt. see on plaan, mis koos paneb kokku AMIF-i riikliku programmi, sest nagu te teate, ähm, siseasjade peadirektoraadi rahad jaotatakse äh, nii-öelda äh, ümbrikuks, mida jagab vastutav asutus liikmesmaas vastavalt komisjonile äh, ettekan-, äh, komisjoni ettekirjutustele ja meil on ka võimalik täiendada liikmesmaa äh, riiklikke programme nii-öelda erakorralise abi vormis. erakorraline abi, seal on Ambifi õigusaktides väga selgelt defineeritud, seda võib kasutada, kui on tegemist selge, selgelt erakorralise olukorraga, ebatavaliselt suurt surve äh, Kreekale. Te teate, et Kreeka puhul täpselt nii ongi, numbrid näitavad seda, et me püüame äh, lahendada riikide probleemid ära äh, riikliku programmi kaudu, ainult siis, kui me näeme, et riiklikud programmid on jagatud erinevate eesmärkide vahel, ta on enamuse rahastusest ära kasutanud, alles siis läheme täiendava finantseerimise peale erakorralise abi kaudu. erakorraline abi kiidetakse heaks põhjaliku hindamisprotsessi käigus, nii et see on finantseer-, mida arutatakse taotluse and-, äh, esitajaga, see on siis kas siis riiklik ministeerium või rahvusvaheline organisatsioon, ehk väga palju finantseeringimisest, eriti Kreekast, läheb Äh, tihti IOM-i või ÜRO põgenike organisatsiooni kaudu. kuidas me riikide vaheliselt, äh, vahel raha ära jagame, see on seotud finantseerimisvajadustega, kõigepealt me hindame riiklikke programme, siis me vaatame, mis vaja on selles mõttes, mida asutused ise näevad vajadusena, mida komisjon komisjoni esindajad koha peal leiavad, sest meil on nii Itaalias kui Kreekas on kohal äh, olemas, me regulaarselt äh, käime Küproses, Bulgaarias ja mujal, kes on eesliinil. selle põhjal paneme paika esialgsed plaanid, aga loomulikult iga konkreetne projekt tuleb siis ära hinnata vastavalt omaenda vajadustele ja sellele, kuivõrd asjalik see programm on. Äh, Kreeka puhul on väga hea näide näiteks see, et põgenike majutus, mida planeerida on väga keeruline, sest numbrid väga suurel määral kõiguvad. niisiis on meil laagripaigad ole-, laagripaigad olemas, mida me finantseerime peamiselt ähm, IOM-i Kreeka delegatsiooni kaudu, aga me täiendame neid ähm, telkimisplatsidega või siis hotellisüsteemidega, küll aga püüame seda piirata ajaliselt ära, nii et meil on alati olemas kõige kulutõhusam lahendus olemas. samal ajal austame inimeste põhiõigusi ja väärikust. Itaalia puhul te olete teadlik, et president Juncker tahtis toetada migratsioonikriisis Itaaliat, me oleme väga palju tööd teinud, ta lubas neile täiendavalt sada miljonit Itaalia toetuseks me oleme väga palju teinud tööd, et ministeeriumitega detailselt paika panna, millised on head projektid, meil on haridusprojektid, ähm, saatjata alaealised, äh, migrantide integreerimine kohalikul tasandil, ka territoriaalsed migratsioonikomisjonid, me räägime ka sellest, et ähm, võitleme äh, tööjõu kuritarvitamise eest, mõned projektid on käimas, mõned on projekteerimisfaasis. loodetavasti vastasin teie küsimusele ära. Merci, madame. Monsieur Viotti. aitäh, härra Viotti. Eh, una, una domanda per, per cap-. jah, aitäh. veel kaks täiendavat küsimust, et asjadest paremini aru saada. esiteks et aidata mul asjast paremini aru saada. miks on nii, et Hispaania saab vähem kui Itaalia arvestades, et migratsioonivoog on muutunud suuremaks, rohkem kui Itaaliasse tuleb. Itaalia ütleb, et nende migratsioonivoog on vähenenud üheksakümmend viis protsenti ja suur osa läks, on äh, läinud see äh, Hispaaniasse, aga objektiivselt on see migrantide voog Hispaanias palju suurem. teiseks, kas te teate äh, ja saate meile öelda, millised on äh, konkreetsete riikide finantseerimise plaanid, mida te enne siin näite, mida te meil, aitäh. Äh, integratiivne, äh, see on dokument, mida ma ei saa teiega jagada, mis puudutab Kreekat. Itaalia, Hispaania puhul on meil finantseerimislehed olemas, ülevaated, millega, mida saame loomulikult teile jagada, teiega jagada, osad on veebileheküljel olemas ma pean ütlema, et see tuleb jälle identifitseeritud vajaduste juurde. meil on Itaalias president Junckeri lubadus toetada Itaalia valitsust saja miljoniga lisaks riiklikule programmile ja me oleme töötanud nende projektidega vähemalt korraliku aasta, sest me tahtsime, et need projektid oleks head, nii et need ei ole projektid, mis lähevad esimesena vastuvõtuliinile, sellepärast et tõepoolest numbrid vähenevad, on oluliselt vähenenud Itaalias, aga nad keskenduvad nüüd integreerimismeetmetele. migrantidele, kes tahavad oma staatust siis või nad on saanud juba siin äh, oma staatuse kätte ka äh, saatjate alaealiste meetmed Ähm, just hariduslikus mõttes, mis seal, äh, kes seal juba kohal on. Itaalias on väga palju toetuse saajaid või asüülitaotlejaid riigis. Hispaania puhul oleme pidanud väga intensiivseid läbirääkimisi ministeeriumitega, siiamaani sellised on välja toodud vajadused. loomulikult ma ei saa aasta alguses praegu öelda, kas see on täiesti piisav, aga praeguses faasis oli see, mida Hispaania valitsus vajas, lisaks riiklikule programmile. riiklikku programmi ei ole liiga, nii palju eelmistel aastatel kasutatud kui Itaalias, Kreekas, sellepärast et saabujate arv on siiamaani olnud Hispaanias väiksem. loomulikult see muutub, olukord on volatiilne ja täpselt see on see mõju ja, ja ja mõte selle mm, erakordse abi puhul, eks see on see täiendav finantseerimine, kui vajadus tekib me keskendume nendele vajadustele, mis konkreetsel ajahetkel on välja toodud. ma palun teil olla nõus selle rahade ülekandmisega ehk kokkuvõttes teie ja äh, nõukogu on reserveerinud kuuskümmend miljonit, me oleme palunud teid äh,, et kogu see summa äh, lubada äh, käiku panna, aga kui vajalik ja vajadused selleks on, siis on võib-olla vajadus seda eelarvet ka veel täiendada, aitäh. Merci, madame. Monsieur le rapporteur général. jah, palun, üldraportöör um,. Dei quattrocentosessanta 460 avrei una domanda da farle anche sul, sull'Italia. ja mul oli veel küsimus, mis puudutab eriti just Itaaliat. Need numbrid, mis meile on edastatud ei ole võib-olla kooskõlas sellega, mida Itaalias on avaldatud. ja mis puudutab pagulaste vastuvõtmist, on nii, et kogukonnad ilmselgelt, eriti just piirkondlikul tasandil, ei ole võimelised seda tööd tegema, sest vahenditest on puudu. ma oleksin teada tahtnud, kas teie arvates on siin mingi vastuolu äh, Itaalia poliitika Äh, Itaalia valitsuse poliitika vahel ja nende ülekannete vahel, mida meilt tahetakse. kui teil on veel küsimusi, siis palun esitage kohe, sellepärast et äh, aeg, aeg, aeg muudkui läheb. okei okay,, capisco eh,. Però on un dossier molto complicato. jah, aga see on vägagi kompleksne küsimus. esimees ütleb, et me võime selle edasi lükata kui teil on vaja rohkem infot vaja. jah, ma arvan, et me peaksime hääletuse edasi lükkama, meil on siin selgitusi vaja. kui teete ettepaneku lükata hääletus edasi ja kui sellega ei kaasne komisjonile tõsiseid probleeme, siis teil on järgmise koosolekuni aegu saada vajalik teave. ja ühesõnaga panen siis kirja, et oleme valmis äh, ümberpaigutamise üks ja seitse üle Äh, hääletama ning äh, number viis ja kaheksa lükkaksime edasi. jah, need küsimused, mis esitate, kuidas me neid arutame, kirjalikult või? kiiresti, ütleb esimees. jah aga on tähtis, et komisjon ja meie ja libekomisjon siin omavahel suhtleksid, sest ka kodanikuõiguste komisjon peab siin sõna sekka ütlema. kui me saame kirjalikult teha, veel parem. no siis ongi lahendus, hääletame kõigepealt äh, ümberpaigutamisi number äh, üks ja number seitse. palun ah,. elektrooniline hääletus Uh, you, on, on... aitäh, esimees. esimene ettepanek, mis puudutab Euroopa Liidu Maroko kalastuslepingut, tahtsin selgitada, et meie usume, et tegemist on äh, illegaalse lepinguga, see on vastuolus Euroopa Kohtu otsusega, sest Lääne-Sahara ei ole Maroko territooriumi osa, just sellepärast ma hääletan selle ettepaneku vastu. ja nüüd siis äh, hääletame ümberpaigutamist number üks, hääletus algas. kõik on hääletanud. hääletus lõppes. kümme poolt, kaks vastu, üks erapooletu, te olete ka poolt, ehk siis üksteist häält poolt ja nüüd ümberpaigutamise taotlus number seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. kaksteist pluss üks, üks vastu. ja nüüd Paul Rüübich ja ülejäänud jaod kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvest äh,. ja aitäh, esimees. meil on siin kolm valdkonda, kus me oleme ümberpaigutuse ettepanekud teinud, parlament, regioonide komitee ja kontrollikoda. kõigepealt parlament äh, ümberpaigutus C üks ja eelarverida tuhat nelisada kuhu tuleks äh, lisada neli koma kaks miljonit, me räägime siin viiekümne ühest lepingulisest töötajast, kes on, nagu nimi ütleb, lepingulised töötajad ja seega on meil vaja luua siin kojas viiskümmend üks uus koht, leping, töölepingud lõpevad kolmekümne esimesel juulil ja nüüd on parlamendi äh, Äh, administratsiooni soov jätkata koostööd nende inimestega kommunikatsiooni peadirektoraadis ja seega nende töölepingut kuni kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuni pikendada. Sur cette, euh, sur ce projet de transfert. ja selle ümberpaigutamise taotluse puhul, kas on sõnasoove? härra Töpre, palun. jah lugupeetud esimees, üks küsimus, mis puudutab äh, siis äh, nende assigneeringute päritolu, me teame, et hoonete julgeolek ja, ja üldine julgeolek, ka küberjulgeolek on äh, üks prioriteet, mille jaoks oleme eraldanud alati vajalikud vahendid. ja tõden siin, et nüüd võetakse kolm miljonit seitsesada tuhat eurot, mis olid mõeldud üldturvalisuse parandamiseks uues hoones, et anda neid viiekümne ühe lepingulise töötaja lepingu pikendamiseks. ja ma ei ole aru saanud veel, milline on see output ja miks peaks seda, neid lepinguid pikendama. ma tahaksin teada, kust see algatus tuleb meil on alati olnud julgeolek, küberjulgeolek, hoonete julgeolek väga oluline ja nüüd siis äh, eraldatakse vahendeid äh, selleks, äh, kasutades hoonete julgeolekuvahendeid et à la Commission de répondre. Eder. Sí, gracias, presidente. Heider, jah, aitäh esimees. ma palusin sõna selleks, et esitada küsimus, mille ma tegelikult enne juba esitasin, ma ei saanud sellest ikkagi päris täpselt aru. see raha või see eelarvet puudutav osa, vastupidiselt Gerard Depreele saan ma aru, miks meil on vaja viitekümmend ühte kohta säilitada, sest ma nägin, milline mõju on nende inimeste tehtaval tööl, aga mul on siin eelarveline küsimus. ma ei saa ikka veel aru, aru, kuidas kolm koma kolm eh, miljonit eh, põhjendada viieks kuuks ja viiekümne ühe inimese palgaks. ma ei saa sellest aru, äkki te saate sellele vastata. see oleks tõesti hea ja kui teie ei oska vastata, siis vastake mulle kunagi hiljem, aga võimalikult kiiresti ja me räägime siin millestki, mis on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveks tähtis ja ka selle kohta tuleb vastus, otsus vastu võtta. tõesti oleks mõistlik, kui me hääletuse lükkaksime järgmisele nädalale, selleks et me teaksime täpsemalt, milline on läbirääkimiste tulemus juhatusega aga kui te võiksite mulle selgitada, kust tuleb see kolm koma kolm miljonit viieks kuuks viiekümne ühele töötajale kui te selle mulle kuidagi selgeks teete, siis ma oleksin väga tänulik. härra Paas, kas me tõesti saame ohtu hoonete julgeoleku? hoonete julgeolek, jah, teised äh, teemad ja teised äh, summad, äh, selle, nende kohta võib vastata kommunikatsiooni peadirektoraadi kolleeg, aga mis puudutab julgeolekut, turvameetmeid siis tegemist on Konrad Adenaueri hoone küsimusega, kus on olnud teatava viivitusega ning äh, me peame arvesse võtma natuke realistlikumat ajakava prognoosi ja hoonet ei kasutata praegu kuni kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuni, esialgu oli plaanitud kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpp, aga tõenäoliselt nihkub see edasi kahe tuhande kahekümnendasse aastasse, nii et viivitusest tingitud vahenditega on tegemist ja kommunikatsiooni peadirektoraat, kolleeg Rüüp muuhulgas on teie kasu-, käsutuses, kui soovite esitada täiendavaid küsimusi. suur tänu, härra Passa. räägime siis sellest summast. Uh aitäh, esimees. ma tuleksin tagasi nende summade juurde, jah, tõesti, me küsisime nelja miljonit kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks. värbamine sai alguse pärast ümberpaigutuse heakskiitmist ehk märtsi ja juuli ja kuu vahel võtsime me tööle need viiskümmend üks inimest, neil kõigil on väga erinev töö äh, pihta hakkamise alguspäev, me tahame kõigepealt pikendada nende lepinguid viie kuu võrra. Nende lepingud praegu lõpevad kolmekümne esimesel juulil, nii et me tahame pikendada augustist detsembrini ning me tahaksime samamoodi pikendada veel ka teatud äh, taustajõudude lepinguid. tegemist on väga spetsiifiliste inimestega, profiilidega, ähm, keda meil siin parlamendis tööl ei olnud, äh, kontseptsiooni ja disainiüksusesse näiteks. ja me otsustasime, et me ei hakka siin välisteenistujaid kasutama äh, kampaaniate ettevalmistamiseks, vaid et me teeme seda ise ja seega me lõime üksuse, mis tegeleski meile materjali edastamisega. seda materjali saime varem ühelt agentuurilt, meil oli siin vaja äh, graafikadisainereid äh,, copyrighti tundvaid inimesi, inimesi, keda meie töötajaskonna hulgas ei olnud. nii et see kolm koma kolm miljonit kommunikatsiooni peadirektoraadil on viiskümmend üks ametiposti pluss äh, sinna lisaks veel teatud tugijõud, mida siis, keda võeti siis tööle Brüsselisse. ja seda kõike selgitakse ka ümberpaigutusinfos, mis teile on edastatud leheküljel kaks. Bien, j'ai entendu une demande de report. Monsieur Rubik, quelle est votre... kuulsin, et ähm, soovitakse asja edasi lükata, härra Rübih, mida teie arvate? jah, suur tänu ma olen väga tänulik selle üle, et komis-, vabandust, parlament tegeleb rohkem kommunikatsioonitööga ja et seda tahetakse võimalikult professionaalsel tasandil teha. kuna meil toimuvad siin ka lepituskohtumised, tulebki rääkida sellest, kuidas edasi minna. ma tahaksingi teada, mis saab siis aastal kaks tuhat kakskümmend, et kas siin on konkreetseid ettepanekuid äh, tehtud administratsiooni poolt, et mis saab edasi? Euh, härra Manka, meie raportöör ütles, et teeb ettepaneku jätta need viiskümmend üks ametikohta kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvesse. Áno, túto oblasť som neriešil, nie je v našich úsporách. Samozrejme, treba... Ma ei ole selle valdkonnaga tegelenud, see ei puuduta kärpeid. küsimus on selles, kas meil on neid inimesi vaja, nii nagu kommunikatsiooni peadirektorat ütles. Need inimesed on selleks, et kodanikke paremini informeerida, see on nendest inimestest tulenev lisandväärtus, nii et kui me pikendame aasta lõpuni lepinguid, siis me saame ka äh, järgmisel aastal arvestada nende inimestega, kui aga mitte, siis on selge, et äh, kahe aasta jooksul me sarnaseid inimesi tööle võtta ei saa. Eider ütles seda ka. Äh, valimiste ettevalmistamisel aitasid need inimesed meid palju, me ei tohiks neid nüüd lihtsalt äh, eemale tõugata, nad on meie jaoks lisandväärtuseks ja me peame lihtsalt otsustama, kas me jätame kõik nad tööle või ainult osa. mina seda hinnata ei saa, seda peab ütlema kommunikatsiooni peadirektoraat, aga nad ütlesid, et neil on neid inimesi vaja ja kui vajadus on olemas ja kui on poliitiline tahe olemas, siis peaksime jätkama seda tööd ka kahe tuhande kahekümnendal aastal. Bien, monsieur le rapporteur, qu'est-ce qu'on fait, on vote maintenant? kuule, raportöör, mida me nüüd siis teeme, lükkame edasi või? no, ma tahaks teada, mida komisjon selle kohta ütleb, et äh, kuidas nemad kahe tuhande kahekümnendat aastat hindavad, et kas viiskümmend üks kohta on ka siis kahe tuhande kahekümnenda aasta personalikavas sees? Madame, rapidement, s'il vous plaît. tehke kiiresti, proua. No very quickly me ei loe siin äh, ametikohti. me vaatame neid inimesi kui lepingulisi töötajaid ja me tahaksime, et nad jätkaksid lepinguliste töötajatena, nii et siin ei ole mingit personalikavas uusi kohti ette nähtud. Oui, mais vient un moment où le, la prolongation de... jah, aga mingil hetkel äh, jõuab kätte hetk, kus lepingu pikendamisega kaasneb, ähm, kaasnevad kohustused, kui lepingut äh, peatatakse. kas hääletame nüüd täna või hääletame järgmisel nädalal? minu ettepanek oleks, et ootame homse lepitusvooru ära ja siis järgmisel koosolekul otsustame ja hääletame. hääletame esmaspäeva õhtul. ja ülejäänud ümberpaigutamise taotlused, need on vast kergemad, eks ole? jah, tahame väga lihtsalt teha C1, me nägime siin neljakümnest tuhandest eurost pakkide saatmiseks, siin lepingupartnerit vahetati ja Brexiti pärast lahkub rohkem saadikuid, nii et ma teen ettepaneku toetada seda ümberpaigutust Micro, please. komitee ja regioon. regioonide komitee äh,. auch beim äh, Ausschuss der Regionen geht es um die regioonide komitees on samamoodi tegemist ametikohtade loetelu muutmisega, kaks alalist assistenti kategooriast neli ja äh, AST neli sekretäri ametikoht ja siis AST neli ametikoht ka viiendast kategooriast, neid tuleks ümber muuta äh, täpselt samamoodi nagu ka ettepanek AST kaks, AST kolmeks tuua ja nii edasi, olen selle kõigega nõus. Nous avons trois demandes de transfert pour la Cour des comptes. ja kontrollikoja kohta kolm ümberpaigutamist. Äh, Rechnungshof äh, link mis puudutab kolme kontrollikoja eelarverida VAB null üks murd üheksateist lepingulised töötajad kakssada nelikümmend kaks tuhat viissada eurot lisaks juurde selleks, et IT-süsteeme kaasajastada ja hooldada. teine rida puudutab äh, siin koristuskulusid, äh, õhutamist ja elektrit ning ka alaliste assistentide ametikohtade loetelu muutumine kategooriast viis, siis see puudutab tõlkeid ja tõlkega seotud äh, äh, trükiseid. olen nõus selle ettepanekuga. järgmine. no. see tuu. ongi kõik või? väga tore. Need ümberpaigutamise taotlused, viis tükki, mida tutvustas meile raportöör, kas nende kohta on küsimusi? küsimusi ei ole, vastuväiteid ei ole, sellisel juhul loeme need ümberpaigutused vastuvõetuks. vastuväiteid pole mm? -mm. järelikult vastu võetud. ja nüüd saab sõna raportöör Monika Hoolmeier, kes räägib meile Euroopa Ravimiameti hoonetest. ah, see monsieur Depree, qui se plaît madame proua, härra Depre asendab proua Hoolmeierit. üllatav, üllatav, eks ole. miks üllatav, küsib esimees. nii, härra Depre. oleme sellest teemast juba rääkinud oma eelmisel koosolekul. ravimiamet, kes on selle teemaga tuttav, teab, millega on tegemist. Euroopa Ravimiamet asub Londonis Brexit tuli vahele ja Euroopa Ravimiametil ei ole vaja enam neid äh, hooneid, mille nad on üürinud, aga paraku nende lepingus ei ole loobumise klauslit. nii et nad peavad katma täiendavaid kulusid, juhul kui ei leita midagi muud, mingit muud lahendust, on vaja võimalust kellelegi need edasi välja üürida aga omanik ei ole veendunud, et ähm, see on püsiv lahendus, nii et nõuab täiendavaid tagatisi. proua Hoolmeier kirjutab, et eelarve pädevad institutsioonid peavad andma oma heakskiidu äh, kuni kuuekümne seitsme miljoni euroni äh, ja mitmeid äh, kuluartikleid juba on. ühesõnaga, anda heakskiit äh, kuni kuuekümne seitsme miljoni täiendavale kulule ja kolmkümmend kaheksa koma seitse miljonit tuleb siia veel juurde võimaluse, vajaduse korral, siis raport teeb ettepaneku toetada Ravimiametit läbirääkimistel hoonete omanikuga. raportöör kutsub üles komisjoni äh, pakkuma vajalikke tagatisi ning kinnitusi äh, kinnituskirjaga, kinnituskirja näol näiteks selleks, et äh, võimalikult kiiresti jõutaks vastuvõetava kokkuleppeni väljaüürimise teemadel. raportöör arvab, et komisjon peaks osalema ameti ning omaniku vahelistes läbirääkimistes, sellepärast et see võib tugevdada Euroopa Liidu positsiooni läbirääkimiste protsessis raportöör leiab samuti, et kõik tulevased kulud Ravimiametis, mis on seotud allüürnike maksete tulemata jäämisega, peavad olema Euroopa Liidu eelarves tagatud ja raportöör leiab, et tuleb ette näha piisavaid vahendeid järgmises mitmeaastases finantsraamistikuks, et kõiki täiendavaid kulusid katta seoses äh, ametikohustustega üürilepingu raames. soovitatakse kokkulepe heaks kiita ning äh, finantskohustused sellega seoses samuti. kolm koma kaheksa, kolmkümmend kaheksa koma seitse miljonit ning äh, protokolli tuleks võtta järgmine punkt, komisjon peab aktiivselt toetama Ravimiametit läbirääkimistes äh, omanikuga ning peab äh, pidama läbirääkimisi ka Briti valitsusega. komisjon peab äh, andma endast kõik oleneva selleks, et pakkuda vajalikke tagatisi omanikele ja tagatiskiri võiks olla üks neist, eesmärgiks on, et Ravimiamet saaks lepingu sõlmitud. raportöör tuletab meelde, et äh, Euroopa Parlament esitas omapoolsed reservatsioonid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui sõlmiti üürileping ilma taganemislepinguta. raportöör tuletab meelde, et äh, tegemist on liikmesriikide otsusega ning äh, komisjon peab pakkuma vajalikud tagatised, et selle otsuse tagajärgede eest hoolt kanda. ja Ravimiamet saab ähm, lisada siia täiendavat infot, äh, kinnitada seda, mida ma ütlesin, või ümber lükata. ja Euroopa Komisjon äh, võib samuti omalt poolt öelda raportööri seisukohtade kohta. Äh, kas, kes esindab Ravimiametit? palun, härra, teil on sõna. European Medicines Agency Uh, for... Uh, aitäh. Nende avalduste eest, mis tegite, tõesti praegusel hetkel tahan lihtsalt mainida, et äh, see ülekanne oleks Ravimiameti jaoks hea, selleks et Euroopa Liidu vahendeid kaitsta. mõeldes just selle projekti peale ja kutsuksime parlamenti üles toetama seda ettepanekut ja paigutada ümber siis vahendid nii, nagu ettepanekus, mis teile edastati kirjas. sellest oleks väga palju kasu ja kui teil on küsimusi, siis oleme muidugi valmis veel lisainfot parlamendile andma. Vous n'avez pas de remarque particulière à propos de mingeid konkreetsemaid ettepanekuid teil ei ole selle kohta ega kommentaare selle kohta, mida härra Depre ütles? komisjon? see vastab teie ameti soovidele, mida proua härra Depre ütles ja eelarve peadirektoraat komisjonist. Uh, aitäh, esimees, aitäh härra Debrele raportööri seisukoha kokkuvõtmise eest. kõigepealt kinnitan teile, et komisjon pingutab selleks, et aidata Ravimiametit läbirääkimistel. mis puudutab eelarvet, on minu arvates selge, et kuuekümne seitsme miljoni mõju ilmselgelt kas otseselt või kaudselt mõjutab ka Euroopa Liidu eelarvet mitte keegi ei tee ettepanekut äh, Ravimiameti lõivude strateegiat muuta, nii et äh, see kuuskümmend seitse miljonit on vaja leida Euroopa Liidu eelarvest ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on võimalik seda teha praegu olemasoleva eelarve kaudu ja Ravimiameti eelarve kaudu, kuid kahe tuhande kahekümnendal aastal komisjon oma eelarve eelnõus peab suurema subsideerimismäära ette nägema, kui see tavaliselt on äh, olnud siiamaani ja see muidugi mõjutab siis ka osaliselt seda tõusu. teine tähtis küsimus, mille tõstatas härra Depree äh, kirja kohta, võin teile kinnitada, et äh, volinik Oettinger kavatseb omanikule kirjutada kirja, milles kinnitatakse, et komisjon toetab täielikult ametit ja et Euroopa Liit annab Ravimiametile vajalikud vahendid oma töö tegemiseks, lepingulistest kohustustest kinnipidamiseks, äh, ka selles osas, mis puudutab allüürilepingut ja me loodame, et selline kinnituskiri maja omanikule aitab siis Ravimiametil ka lõpetada läbirääkimised hoone üle. Monsieur Depree, vous venez d'entendre. Euh, härra Depree. ja kaks hääletust soovituste üle mille esitasite proua Hoolmaieri nimel ja kuulsite ära, mis siin on öelda. võtame teadmiseks komisjoni avalduse seoses tagatistega, aga mis puudutab summasid, siis oleksin väga täpne. rääkisite kuuekümne seitsmest miljonist, aga kas mul on õigus, kui öeldakse, et kakskümmend kaheksa koma kaks miljonit on juba rahastatud ja jääb umbes kolmkümmend kaheksa koma seitse miljonit veel rahastada. jah, olete asjadest õigesti aru saanud. esimene osa rahastati kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, ülejäänu jääb kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ja veel üks küsimus, tavaliselt on selliste lepingute puhul piiravad tingimused ja üüri indekseerimine kas võib tekkida ebameeldiv üllatus meil mingil hetkel, kui omanik tõstab üüri äh, hinnatõusuga seoses, äh, kas võib tekkida siis, et äh, lepingu lõpus ootab meid ebameeldiv uudis, üür on tõusnud või nõuab täiendavaid vahendeid üüri indekseerimise eest. täiendav küsimus niisiis kui allüürnikud lähevad pankrotti või ei maksa, siis Euroopa Liidu eelarve peab appi tulema. seda tähendabki tagatiskiri, eks ole. nii et oleme põhimõtteliselt teiste armul siis võtame endale kohustuseks tegelikult mitte ainult kuuskümmend seitse miljonit kanda, vaid äh, märkimisväärselt rohkem, kui allüürnikud, allüürnikke tabab ebaõnn ja me peame lihtsalt äh, käed oma taskusse pistma. Medicines Agency um,. So... Mm mis puudutab äh, vahendite suurendamist ja küsimust, mis esitati praegusel hetkel, on mõju Euroopa Liidu eelarvele umbes kuuskümmend seitse miljonit selleks, et see projekt käima lükata kui leping sõlmitakse, siis iga viie aasta tagant üürileping vaadatakse üle vastavalt äh, turuolukorrale ja amet ei ole siis äh, võimeline leidma neid lisavahendeid, mida on siis võib-olla iga viie aasta tagant vaja, siis äh, see muudaks äh, nii-öelda numbrit ja seega amet ei peaks vastutama nende lisavahendite eest ja siis sõlmitakse leping praegu kahekümneks aastaks kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend üheksa. mis puudutab tagatisi, meil ei ole midagi teada riskidest, mis praegusel hetkel oleks olemas, tuleviku kohta ei oska me praegusel hetkel öelda ja amet sai praegu kinnituse äh, emafirmalt äh, ja et see emafirma siis äh, tagab äh, need äh, tõusud, mis tulenevad siis allüürniku käest ja mis peaksid siis katma üürihindade tõusu. Jakob Ravimiamet um, In case of subtenants uh, default, then the kui allüürnikud ei ole võimelised kulusid äh, kandma, siis emafirma sekkub. ja praegusel hetkel me ootame ära, millised on teised üürnikud äh, ja see tagatis on siis välja toodud ka infolehes, mis teile on edastatud. the way, the way so that the subtenant, so there is a, a parent company which is um, a US company which tegemist on ühe USA ettevõttega, mis mis äh, on siis emaettevõtteks äh, sellele äh, eriotstarbelisele üksusele, kes meie allüürnikuks asub ning kes on valmis tagama üürimaksed et si vous avez compris, c'est parfait. kui teie aru saite asjadest, siis on väga hea. ja kui <laughs> pilt jäi siiski ebaselgeks, siis jah. proovime uuesti. lugupeetud esimees, mina olen ainult proua Hoolmeieri häälekandjaks siin. proua Hoolmeier soovib, et eelarvepädev üksus kinnitab maksimaalselt kuuekümne seitsme miljoni eurolise summa, millest kolmkümmend kaheksa koma seitse miljonit on veel tasumata ning komisjon peab andma võimalikult suuri tagatisi, tagatiskirja näol näiteks ja me soovime seda protokolli ning äh, komisjon peab osalema omaniku ning ametivahelistes läbirääkimistes, et Euroopa Liidus positsiooni tugevdada. ning juhul, kui allüürnikud äh, ei maksa äh, või nende eest vastutavad üksused, siis tuleb toetada Ravimiametil tekitatud täiendavaid kulusid Euroopa Liidu eelarvest. Need on küsimused, mille osas proua Hoolmeier soovib meie tänast seisukohta hääletuse kaudu. teeme seda elektrooniliselt, kas olete nõus või mitte. hääletus algas. hääletus lõppes. kümme poolthäält. üksteist poolthäält. proua Holmeier tänab komisjoni ja komisjon tänab proua Holmeierit ja tema häälekandjat. ja proua Holmeierilt on meil ka järgmine teema kinnisvarapoliitika valdkonnast. meil aga selle teema lükkame järgmisesse nädalasse edasi. ja muude küsimuste vallas härra Fernandes, kas teil on midagi öelda? suur tänu, härra esimees, teen äärmiselt kiiresti ja räägin portugali keeles. tsikloon katingiu Moçambique, Zimbabwe, e Malawi. Em Moçambique, o efeito é devastador. Mosambiigis oli olukord, on olukord kohutav, Iraki linnas on suur hulk hooneid hävinud Punase Risti andmetel. umbes tuhat inimest hukkus Mosambiigis ja üle saja miljoni inimesi on ohus. ma tean, et Euroopa Komisjon on olukorrast teadlik, kuid olukord on siiski äärmiselt tõsine hädaolukord ning me peame kasutusele võtlema, võtma kõik võimalikud vahendid ning ma arvan, et see sõnum tuleb saata ka härra Junckerile ja härra Stinja Liidisele jah, edastame teie sõnumi. härra Fernandes. Oui, mais on n'a personne pour le présenter. À moins que. Monsieur Depré. Monsieur Depré, vous aviez reçu mandat pour présenter l'information. härra Depré, kas saite, kas teil on volitused proua Hoolmaier, et rääkida ka kinnisvarapoliitika punktist number üksteist meie päevakorras? jah, püüan selle paberi ka üles leida, ütleb härra Depré. tegemist on siis äh, komisjoni teatisega, mis äh, edastab meile järgmise info. nimelt äh, kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast, praegusest kuni kahe tuhande kahekümne viienda aastani on komisjoni hoonete suure osa Ehm, saja seitsmekümne tuhande ruutmeetri äh, üürilepingud lõpevad ja mis puudutab aastaid kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend neli, siis komisjon on algatanud oma hankemenetluse kinnisvaraturul kaheksakümnest tuhandest kuni saja viiekümne tuhande äh, ruutmeetrini kahekümne, ehk siis sada seitsekümmend tuhat ruutmeetrit äh, kaob ja komisjon tahab kahe tuhande kahekümnendast kahe tuhande kahekümne neljanda aastani üürida vähemalt kaheksakümmend tuhat kuni sada viiskümmend tuhat ruutmeetrit äh, kinnisvara. võib-olla komisjon võib ise seda natukene täpsustada. kas komisjon võib, oskab küsimusele vastata? kas lükkame selle edasi järgmisele koosolekule? suur tänu, esimees. otsin paaniliselt siin äh, infot, vastame teile kirjalikult, äh, kuivõrd kolleegid on äh, lahkunud parasjagu juba kontorist ja räägime siis sellest järgmisel koosolekul eelarvekomisjonis, keegi rohkem sõna ei soovinud, siis annan teile teada, et meie järgmised koosolekud leiavad aset kahekümne viiendal märtsil ja esimesel-teisel aprillil kahekümne viienda märtsi koosolek Strasbourgis, aprilli alguses Brüsselis ja meie koosolek on käesolevaga lõppenud.